The sitting is resumed, the minutes of yesterday jätkame istungjärguga, eel-, eilse istungjärgu protokoll on kättesaadav, kas on sellele kommentaare? kui ei, siis on protokoll vastu võetud. ja jätkame nüüd esimese päevakorrapunktiga, mis on härra Färmi raport rahaline abi üle-euroopaliste transpordi ja energiavõlkude valdkonnas tervitan äh, ka siin Euroopa Investeeringute Panga presidenti ja härra Mastrojanist, kes on vist täna esimest korda siin esindamas Küprose eesistujat. härra Pärn, teil on sõna. suur aitäh, härra juhataja, daamid ja härrad. see pealkiri, mis puudutab Euroopa-üleseid võrgustikke ja rahastamist, tegelikult peidab endas tunduvalt huvitavamat pealkirja, see puudutab projekti võlakirju, mida, mida pealkirjas ei olnud, aga ehk oleks pidanud olema. Euroopa majandustulevik ei puuduta mitte ainult kriisi investeeringutesse, vaid see, me peame vaatama ka pikemas perspektiivis asju selleks, et säilitada jätkusuutlikkust äh, majanduskasvu ning töökohtade küsimuses, tuleb aga suurendada ka neid investeeringuid, mis just seda teevad nii äh, avalikke kui erainvesteeringuid. Euroopa tegevus siin on äärmiselt oluline, teha koostööd, tuua kokku Euroopa erinevad osad ning kasutada olemasolevat potentsiaali, sest äh, meil on viissada miljonit inimest siin, viissada miljonit ühel turul ja me peame tegema strateegilisi investeeringuid transporti, modernsesse infrastruktuuri, energiavaldkonnas, ka digitaalvaldkonnas ja seetõttu on äärmiselt see kõik äärmiselt oluline, kui me tahame saavutada oma eesmärgid eh, ning eh, targa ning kaasava majanduskasvu kõigile. majanduskriis eh, ei tulene mitte ainult sellest, et pangandus ja finantssektor kokku kukkusid, vaid ka sellest, et nüüd päris kaua on meil olnud ebapiisav tase investeeringuid Euroopas. seetõttu meil on vaja suurt investeeringut äh, transporti, energiavaldkonda, infotehnoloogia valdkonda. komisjon usub, et me räägime siin ühest koma viiest äh, triljonist eurost aastaks kaks tuhat kakskümmend, väga palju raha on see ja see ei ole selline raha, mida Euroopa Liit äh, suudaks ise oma bilansist leida, seetõttu peab seda rahastama ka privaatsektor, aga ka kohalikud regionaalsed äh, ametivõimud rangete kärpemeetmetega avalikus sektoris äh, see, et vähendatakse rahasid, mis tulevad pankadelt, tähendab seda, et me peame leidma uusi mooduseid, kuidas edasi minna. üks moodus on arendada välja uusi mingeid innovatiivseid majandusinstrumente, eelarvetoetus on osa sellest, mis võiks äh, kapitali juurde tuua, projektivõlakirjad on teine variant. ettepanek, mis on siin, tähendab, et äh, toimub Euroopa Investeeringute Panga laen Euroopa Liidu garantiiga, ehk siis eh, saadet-, saadakse läbi viia projekte nii, et need oleks atraktiivsemad eraettevõtetele. me saame suurendada krediidireitingut eh, nende võlakirjade jaoks, see tähendaks seda, et eh, oleks kasulik ja huvitav ka pensionifondidel nendesse investeerida. aga me räägime siin eraprojekti võlakirjadest, mitte avalikest võlakirjadest. ettepanek, mida eelarvekomisjon toetab, puudutab küsimust, äh, kuidas ümber suunata kakssada kolmkümmend miljonit eurot aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. seda raha ei olegi just väga palju, aga komisjon leiab, et selline raha suudaks äh, äh, tuua kaasa viisteist, kakskümmend korda sama suurt hulka raha teistelt investoritelt ja osapooltelt. Euroopa Liidu poolelt tuleb ainult kakssada kolmkümmend miljonit. see on lagi, aga kui äh, kõik läheb hästi, siis on kulu tegelikult null, sest see on ainult garantii, aga projekti võlakirjad on ainult üks osa sellest äh, mudelist, seetõttu peab seda analüüsima ning hindama arvan, et seda saab arendada edasi, nii nagu härra Barroso, komisjoni president on välja toonud, aga sellest on rääkinud ka Euroopa, ka Ülemkogu ning G kahekümne tippkohtumine viimastel nädalatel. tahaksin rõhutada ka teisi mõtteid. ma arvan, et me peaksime uurima oma analüüsi, et näha, kas on võimalik seda ettepanekut parandada, leida uusi investeeringute vorme, kas me saaksime näiteks väiksemaid keskmise suurusega projekte tekitada projektiportfellide kaudu, kas me saaksime panustada sellesse, et meil oleks likviidsem võlakirjade turg Euroopas, kas me saame eh, isegi veidi mõelda veidi Delori võlakirjade kohta, äh, europrojekti võlakirjad, mida garanteerib Euroopa eelarve, see on vähemalt midagi sellist, mida me peaksime arutama. ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki neid, kes on suutnud selle lahenduse leida, kolleegid eelarvekomisjonis, eriti variraportöörid, komisjon, Euroopa Investeeringute Pank ja kindlasti ka Taani eesistuja. loodan, et Küprose eesistuja äh, saab nüüd asjadega lõpule minna, aitäh! aitäh ja nüüd härra Mavrojanis. härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, tervitan väga võimalust osaleda selles debatis ning ootan hääletust selles küsimuses homme. on väga julgustav, et pilootfaasi ettepanek, mis puudutab projekti võlakirjade algatust, on nüüd äh, eduka ning ajakohase lõpule jõudnud. ja selles küsimuses on mul väga hea meel tunnustada, et äh, seda arvestas täielikult ka ülemkogu oma järeldustes eelmisel nädalal. investeeringute äh, stimuleerimine infrastruktuuri on võtmeelement, see toetab majanduskasvu ning loob töökohti, ajal kui riiklikud eelarved on väga suure surve alla sattunud, on oluline leida uusi ning innovatiivseid mooduseid, kuidas majanduskasvu igal pool Euroopas edendada. ligipääs rahastamisele on muutunud keerulisemaks pärast äh, finantskriisi. hetke äh, majanduskeskkonnas äh, peame me tagama, et pika perspektiivi investeeringud transpordi, energia, infotehnoloogia valdkondades säiliksid projektivõlakirjade algatuse eesmärgiks äh, on edendada äh, prioriteetprojektide erarahastamist. Euroopa Liidu panus äh, projekti võlakirjade algatusse peaks tooma kaasa suuri investeeringuid. kui me suudame saavutada kõrge kordaja efekti, siis instrumendid nagu projekti võlakirja instrument aitab tagada, et äh, väheseid eelarvevahendeid kasutatakse nii efektiivselt kui võimalik. see eeldab seda, et äh, projekti äh, faasi kogemus on kasulik, selli-, ja siis seejärel saab selliseid finantsinstrumente ja nende mahtu tulevikus edasi arendada. saavutatud kokkulepe parlamendiga on seetõttu eriti teretulnud see puudutab konkreetselt mitmeid elemente, mis on olulised nõukogule, kaasa arvatud vajadus algatada see nii kiiresti kui võimalik ja see võimaldab ka korralikku aruandlust kriitilise esimese etapi ajal ning sõltumatut hindamist pilaatfaasi lõpus, et me saaksime hinnata, milline on selle instrumendi mõju ning tõhusus. paljud Eh, need mured eh, leidsid jagamist ka parlamendis ja see võimaldab kiiret progressi, mille eest tahaksin avaldada tänu Taani eesistujale selle eriti tõhusa mooduse eest, kuidas seda läbirääkimised läbi viis. aga tuleb tänada ka nii parlamenti kui komisjoni nende avatuse eest ning nende soovi eest saavutada kokkulepe nii kiiresti kui võimalik. tahaksin eriti avaldada tänu Jüran Pärmile, selle suurepärase viisi eest, kuidas ta on seda olulist kausta käsitlenud ning selle konstruktiivse tööviisi eest, millega ta läbirääkimistele läks. härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, rohkem kui kunagi varem peame me stimuleerima tarka jätkusuutlikku kaasavat majanduskasvu Euroopa Liidus. ja kõiki poliitikaid tuleb kasutada selleks, et seda saavutada. seetõttu mul on hea meel, et tihedas koostöös Euroopa Parlamendi ja komisjoniga oleme me saanud äh, projekti võlakirjade algatuse sisse viia, sellest on äh, oluline kasu, toetades infrastruktuuri investeeringuid, seetõttu aitab ta ka edendada majanduskasvu ning luua töökohti. ja see on kindlasti midagi sellist, äh, mida me kõik tervitame. suur aitäh teie tähelepanu eest! Um... suur aitäh, edasi volinik Rehn. aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin tänada raportööri Jüran Färmi ja kaasraportööre härra Langenit ja härra Kantsiani väga sisuliste äh, ettepanekute koostööte ja konstruktiivse lähenemise eest. tahaksin tänada ka Euroopa Investeerimispanka ja president Hoierit suurepärase koostöö eest ja selle algatuse ettevalmistamise eest. lubage mul äh, kõigepealt äh, käsitleda projekti võlakirjade küsimust äh, meie kasvupoliitika laiemas kontekstis. esimese projekti võlakirjade faasi algatamine ja teatud struktuurifondide raha ümbersuunamine, eriti VKE-de toetamiseks ja noorte töötute toetamiseks. Need, nende oluliste algatuste suhtes tehakse lõpuks otsus ja neid hakatakse rakendama. komisjon on ammu Äh, pooldanud äh, selliseid algatusi ja need on lõpuks muutumas reaalsuseks. Euroopa Liit ja eriti Eurotsoon on praegu otsustaval teelahkmel, mitte üksnes tulenevalt kolme aasta vanusest võlakriisist, vaid äh, üldisemalt kolmeteist aasta vanusest ajaloost. Need kaks on muidugi tihedalt omavahel seotud. kriisi lühiajaliste sümptomite juured on eh, pikaajalistes elementides, nii süsteemsetes kui ka strukturaalsetes. me peame jätkama tegevust, andamaks eh, riikidele hingamisruumi selliste meetmete võtmisel, mis on olulised pikemas perspektiivis. mõlemal rindel liigume me nüüd eh, otsustavalt edasi eelmise nädala Europiirkonna tippkohtumisel lepiti kokku meetmetes, mis peaks aitama välja murda nõiaringist, mis on äh, väga olulisel määral seni õõnestanud äh, usaldust. kui on paigas ühtne pangandusjärelevalve mehhanism, äh, siis saab Euroopa stabiilsusmehhanism pädevuse otse finantseerimiseks, ilma et äh, survestataks laenudega veelgi neid riike, kes on juba suure surve all. komisjon tegeleb äh, oma ettepaneku kallal ühtse pangandusjärelevalve mehhanismi loomiseks, kaasates äh, Euroopa Keskpanga. koos mitmete muude ettepanekutega moodustab see olulise elemendi tulevases pangandusliidus, mida Euroopa soovib luua ja milles me loodame ka teiepoolsele toetusele. president, parlamendiliikmed, eh, komisjon pakkus välja Euroopa kaks tuhat kakskümmend projekti võlakirjad eelmise aasta novembris eh, tõusa vahendina Euroopa eelarve kasutamiseks eh, erainvesteeringute võimendamiseks, demonstreerimaks turgudele et äh, see toimib, äh, pakkus komisjon välja pilootfaasi. see ongi teie ees hetkel olev ettepanek, ma kutsun teid üles seda heaks kiitma, selleks et toetada Euroopa majanduse, investeeringute, tööhõive äh, taastumist. aitäh ja edasi härra Hoier, palun kõnelejal ei ole mikrofoni. president, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, mul on suur heameel ja au osaleda sellel arutelul projekti võlakirjade üle. lubage mul kõigepealt tänada parlamenti selle algatuse toetuse eest ja eriti raportööri Jüran Färmi konstruktiivse ja pragmaatilise lähenemise eest, mis loodetavasti võimaldab jõuda kõikidele vastu võetud saavutava kompromissini. Euroopas on lähiaastatel suured investeerimisvajadused. projektivõlakirjade algatuse testfaas on seega täiesti õigeaegne. me oleme silmitsi kiireloomulise vajadusega taastada oma majandus, peatada tööpuuduse kasv ja taastada Euroopa koht maailmas. projekti võlakirjad on vaid üks element teiste hulgas selleks, et äh, saavutada rahastamist ka erasektori poolt. see ei ole alternatiiv, vaid see on lisand äh, juba olemasolevatele ja muudele vahenditele. eelmisel nädalal tippkohtumisel juhid võtsid pikaajalised kohustused, pikaajalised investeeringud on selle plaani oluliseks äh, osaks. maksumaksja jaoks projekti võlakirjade algatus ei tekita lisakoormat riikide eelarvetele, võlakoormusele ega võlakohustustele. Äh, eelarvepanused suunatakse üle olemasolevatest programmidest. erinevate elementidega parandatakse võlgade kvaliteeti, äh, võimaldatakse institutsionaalsetel investoritel äh, võlakirju osta ja stimuleeritakse oluliselt kogu Euroopa kasvu kordistava mõjutoimel eh, on võimalik eh, eh, mobiliseerida investeeringuid kuni neli koma kuus miljardit eurot. Euroopa Liidu garantii ja laenuelemendi mobiliseerimine võimaldab tõhusamalt kasutada Euroopa Liidu ressursse. projektivõlakirjade algatus on veel üks element sünergiast Euroopa investeerimispanga ja komisjoni vahel. investeerimispank äh, põhineb äh, äh, mitmedel elementidel, mis aitavad selle pilootfaasi muuta edukaks. investeerimispank on püüdnud määratleda projekte, mis on sobivad pilootfaasis kasutamiseks. ja me keskendume äh, mõningatele projektidele, kus äh, suhteliselt väikese rahasummaga saab äh, tekitada päris suuri investeeringuid. selge eesmärk on aga toetada juurdepääsu pikaajalisele infrastruktuuri finantseerimisele kogu Euroopas. investeeringute energiavõrgustikesse digitaalsesse juurdepääsu jätkusuutliku transpordiinfrastruktuuri on oluline selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia saaks toimida ja oleks tagatud pikaajaline kasv. loodetavasti projekti võlakirjad suurendavad ka erasektori soovi investeerida meile olulistesse projektidesse, aitäh! suur tänu, palun härra Langen! Äh, suur tänu, mina pean esi-, tutvustama teile tööstuskomisjoni positsiooni ja meil oli sadu muudatusettepanekuid ning äh, meie pidime võtma ette selle raske ülesande, äh, et sellest raportist tõesti aru saada. me püüdsime siis ka vaheraportit saada selleks, et me saaksime kõiki hinnata, võttes arvesse EIB äh, tehnilisi teadmisi. mitte me ei kasutanud EIB-d ainult komisjoni äh, lisatoena, vaid me tahtsime tõepoolest näha ka seda, et kapitali saab mobiliseerida oluliste kapitalimahukate projektide jaoks. see puudutab energia, võrgustikke, erinevaid muid transpordivõrke, olulisi taristuid. see on oluline ka EIB jaoks, et neid ei mõjuta keegi teine tegemist ei saa olla ainult lihtsate projektidega, mille puhul avaldatakse survet, et nad läbi viiakse pilootetapis ja siis olulised projektid jäävad kõrvale, sest väga paljusid jäetakse kõrvale, sest nad on lihtsalt liiga keerulised. oluline on hinnata ja analüüsida võimalikke äh, projekte, sellepärast et me toetame projekti võlakirju, sest sellisel viisil me saame kaasata ka erakapitali. suur tänu ja palun, härra Kanšan. Grazie, grazie, president signor commissario, io. suur tänu, lugupeetud äh, volinik. ma olen äh, projekti võlakirjade pilootetapi poolt. see idee, et me kasutame Euroopa Liidu vahendeid ja meie lähenemine põhineb äh, investeerimispanga tegevusel, siis ma arvan, et see on äärmiselt oluline lähenemine just praegusel hetkel. pilootprojekti eelarve kakssada kolmkümmend miljonit tundub olevat väikse võitu. kümme on transpordi jaoks, kakskümmend telekommunikatsiooni jaoks ma usun, et see on väga vähene pingutus tegelikult, me peaksime kindlasti eraldama piisavalt vahendeid nende projektide jaoks, me peaksime olema piisavalt julged, et me toetame majanduse taastumist Euroopa Liidu sees samas me peaksime tagama, et me oleme selle jaoks äh, eraldanud ka vahendeid, et projekti võlakirju saab kasutada, kasutame Avera projekti ja avaliku erasektori koostööd ka selliste projektide puhul. tegemist on äärmiselt olulise koostööga, me vajame seda, kui me tahaksime saavutada majanduse taastumist. me ei räägi siin äh, võlgade äh, Äh, kindlustamisest, vaid me räägime tulevikust, vaid tulevikust, mis on meil kõigil ühine ja see on ka ainuke võimalus, kuidas me saaksime luua töökohti ning luua seda konkurentsivõimet, mida me Euroopas vajame. suur tänu ja härra Rikke, kaks minutit. ja mis see kolleeg lugupeetud president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tervitada seda tööd, mida Jürgen Ferm on teinud, ta on olnud vägagi aktiivne selle äh, projekti osas. tänu tema tööle ja tänu tihedale koostööle nõukogu Taani eesistumisel ja nüüd Küprose eesistumisel loodetavasti äh, see idee ka jõustub käesoleval suvel. kaks põhjust, miks see on oluline. kõigepealt meil on tegemist innovatiivse finantsinstrumendiga, see põhineb intelligentsel vahendite, vahendite kasutamisel, need vahendid on loomulikult äh, piiratud vahendid, me püüame kasutada nii era- kui ka avalikke vahendeid koos. selle lähenemise poliitika näitab meile, kuidas me saame Euroopa tuumesse luua, sellepärast et me saame luua selliseid taristuprojekte, mis annavad meil, aitavad meil arendada energia, transpordi ja interneti valdkonda selleks, et luua uusi töökohti. ma usun, et me oleme parendanud komisjoni ettepanekut, määratledes asju paremini, äh, suurendades ka järelevalvet ja seiret, saavutades paremaid äh, eeldusi edu saavutamiseks me kasutame ka saadud tulu ja intresse, suunates need vahendid uuesti projektitegevusse, parendades ka laenugarantiide äh, vahendeid LGTT eelarves. nii et äh, lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ehk me näeme praegu sellist olukorda, mida me võiksime nimetada siis finantsiliselt kombineeritud majanduseks, kus meil on tegemist Euroopa institutsioonidega, EIB-ga ja selline majanduslik süsteem aitab meil luua turgu, mis aitab meil ellu viia neid, projek neid projekte ja see annab meile ka parema tulevu- äh,, tule-, paremaid võimalusi Euroopa ühenduse rahastuse, rahastu jaoks. suur tänu ja proua Reale Sender! suur tänu! asi ongi selles, et Euroopa kodanikud ei oota mitte ainult halbu uudiseid Euroopa Liidult, vaid nad ootavad enamat ning see meil ongi antud raportiga olemas. suur tänu äh, raportöörile, kes on püüdnud saavutada siit head tasakaalu, tehes koostööd kõikide institutsioonidega, nõukoguga, komisjoniga, parlamendiga ja töötades ka Euroopa äh, investeerimispangaga käsikäes. loomulikult siin toimus väga palju läbirääkimisi, väga palju koosolekuid ja me teame ka seda, et võttes arvesse väheseid avalikke vahendeid, mis meie käsutuses on, me peame siin ära kasutama ka eravahendeid selleks, et me saaksime luua paremat taristut, eriti mis puudutab kommunikatsioonivaldkonda. tegemist on teenuste ja kaupadega üle terve Euroopa, mida tuleb parandada. traditsioonilised infrastruktuurid ja taristud peaksid olema edasi arendatud, me peaksime olema innovatiivsed, me peame leidma leidma nutikaid rakendusi tuleviku jaoks, mis aitavad meie kogukondadel äh, paremini sidet luua omavahel nii Euroopa sees kui ka väljaspool. sellisel viisil loome töökohti, sellisel viisil toetame jõukuse arengut. tegemist on turuvaldkonnaga, mis areneb väga kiiresti. me vajame siin nutikat lähenemist, see näitab meile, et Euroopa on suutnud võtta sammu edasi sellisel olulisel ristteel, edendades arengut ning toetades meie konkurentsivõimet loomulikult see toetab ka meie inseneriteaduse, tehnoloogiat, avaliku sektori arengut, taristute arengut, arendades edasi seda, mis on siiamaani loodud. ning ma tervitan seda ettepanekut seega ja ma leian, et need kaks aastat, mis meie ees seisavad, loodetavasti on ka piisavad selleks, et me näeme selle tegevuse vilju meil on olemas juba väga mõjuvõimas instrument, millega me saame teha edasi koostööd, parlament on selle projektile vägagi pühendunud, nähes seda, et meie raportöör teeb äh, koostööd Euroopa ühendamise rahastuga ning loodetavasti see annab meile väga olulise sammu edasi äh, Euroopa taristute arendamiseks. suur tänu ja proua Jensen! På vegne af ALDE-gruppen vil jeg også sige, at vi går ind for dette projekt. Suur tänu! ALDE fraktsiooni nimel ma tahaksin öelda, et me toetame seda projekti, tegemist on väga hea projektiga ning on väga hea, et see asi areneb piisavalt kiiresti, ma tahaksin tänada raportööri tema poolt tehtud töö eest. selle puhul me näeme ka häid tulemusi juba pilootprojektide puhul. nüüd see idee, mis puudutab erinevaid investeeringuid, mille puhul saab kasutada äh, projektibonde, siis seda me oleme Taanis juba kasutanud, kasutanud, meil on sild äh, Rootsiga, mis ongi ehitatud äh, projekti võlakirjade baasil. ettevõte esi-, ehitas selle silla ja kasutajate lõivude kaudu see maksti lõpuks kinni. sellisel viisil me saame ära kasutada kõige paremini investeerimisvõimalusi ning äh, ma usun, et läheb veel mõnda aega, enne kui avalikud vahendid on piisavalt suured selleks, et teostada investeeringuid otse. Ameerika Ühendriikides on kasutatud äh, võlakirju ka äh, finantstaristus ja me oleme kuulnud ka eraturult, et selliste jõupingutuste kaudu mõne aasta jooksul me suudame luua endale ka võlakirjade turu ja see aitaks luua süsteemi, mis toimib sõltumatult ning sel, siin ei ole vaja enam raha eraldada Euroopa Liidu eelarves, kuid me peame üht-teist ära tegema selleks, et see asi kõigepealt käima läheks. ning seega me peame kõigepealt looma usaldust võlakirjade, projekti võlakirjade vastu, et investeerijad usuksid nendesse projektidesse äh,, ning oleksid juba siis aga algusest peale kaasatud. seega ma leian, et meie jaoks on väga oluline, et kokkulepe on olemas, vaadates seda, mida me teeme nüüd peale esialgseid pilootetappe selleks, et projekti laiendada ja saavutamaks head tulemust, suur tänu! Uh, suur tänu, sinine kaart, Hans-Berta Martin! palun, teie küsimus Äh, suur tänu, proua Jensen, te räägite kogemustest, mis on teil olnud Taanis, vaadates äh, siis äh, projekti võlakirjade kasutamist. Te olete öelnud ka seda, et garantiide puhul võivad tekkida probleemid. kas te ei jaga seda muret et kuna äh, tuleb siin ju tagatised luua, tuleb luua selline kindlustussüsteem, nii et äh, see ongi ju avalike vahendite kaudu, see tähendab, et pensionifondid saavad ju sellisel viisil ju teenida kasumit. ja mida te soovitate, mida tuleks ära teha selleks, et vältida sellise olukorra äh, tegevust, kus meil te on siis garantiidele pandud maksimummäär?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 Äh, vaadates siis ka äh, pensionifonde, mida praegu koguvad tulevased pensionärid ja loomulikult siin on ka selle aluseks olev probleem, sellepärast et äh, kui me vaatame riigihanke menetlusi, siis siin me näeme, et on olemas ka vajadus, mis puudutab sellise turu loomist, millel on head tagatised ning me näeme ka head maksete profiili, mis sobib kokku investeeri-, investorite vajadusega ka pikas perspektiivis, võimaldades neil sellisel viisil saavutada ka äh, pikema perioodi puhul äh, piisavalt tulu selleks, et oleks võimalik ka teoste pensionide väljamaksed. loodetavasti me, kui meie pensionile läheme, olukord on paranenud. kolmkümmend sekundit küsimus ja vastus teie informatsiooniks lihtsalt ja Brandüron, palun. aitäh, härra juhataja. paljud on seda juba enne mind öelnud, olukord Äh, riigi rahanduses Euroopas on selline, et meil on vaja lisavahendeid selleks, et me saaksime rahastada transpordi, energia ja eriti just äh, kiire interneti valdkonnas neid projekte, mis vajavad rahastamist. ning äh, neid projekte on palju. see on, tegemist on ainult pilootfaasiga, seetõttu ma usun, et tuleks kohe alguses paika panna mis tegelikult on pilootfaasis abikõlbulik esiteks äh, projektide valik, aitäh raportöörile selle eest, et ta tõi sisse kriteeriumid, mida peaks kasutama projektide valimisel, sest äh, alati, kui ehitatakse infrastruktuuri, tuleb tagada, et see oleks kasulik Euroopale tervikuna. mitte kõik sellist tüüpi projektid kasulikud olema ei saa, nii et me peame tagama, et projektid on seda väärt ning me peame tagama ka selle, et riskid on hinnatud. peame hindama finantsperspektiivist riske, peame üritama neid avalikes huvides vähendama, aga me peame olema eriti tähelepanelikud riske hinnates, tagamaks, et äh, suudame riski äh, riigi rahandusele viia nii väikseks kui võimalik, et me saaksime investoritele, kes sellesse raha pannud on, ka äh, tulemusi tuua aga niimoodi me arendame neid vahendeid, mida meil on vaja, oluline on need kriteeriumid juba pilootfaasis ette paika panna, enne kui me projekte hakkame käsitlema. leian, et see on äärmiselt kasulik vahend, aga vajab meie teravat tähelepanu, eriti alguses. aitäh, härra Ashworth, palun! aitäh! tervitan raportööri ettepanekuid, eriti investeeringute puhul, mis aitavad stimuleerida Euroopa majandust, aga tahaksin veidike hoiatada äh, et need peavad olema investeeringud, mis, millest tuleb ka lisaväärtust, näiteks teadus-arendustöö, energiavõrkude, transpordivõrkude piiriline kokkuviimine, interneti lairibaühendus on asjad, mis, millest tekib Euroopa lisaväärtust, aga palju varasemaid investeeringuid infrastruktuuri on olnud küsitava väärtusega. olen nõus ka raportööri lähenemisega rahastamisele, aga kuna Äh, see on pilootprojekt, siis on siin väga ranged ajapiirangud ja selle perioodi lõpus äh, viiakse läbi sõltumatu analüüs. ja on oluline, et see ta analüüsi võetakse tõsiselt, sest et see ei ole lihtsalt templi allalöömine. tulemust peab austama ja võtmeks peab siin olema kaitsta Euroopa maksumaksjate huve. aitäh! härra Enn, palun. härra juhataja, kas me ei arva, et Euroopas juba on piisavalt infrastruktuuri, hea küll, rahastame sellist infrastruktuuri, eriti kui meil on siin oma huvi mängus, kui me näeme, et suuri avalikke teenuseid pakutakse transpordi, energia, lairiba kaudu, et sellest tuleb rohkem turvalisust, kui austatakse rohkem maksumaksja raha, siis väga hea, aga me peaksime lõpetama konkurentsi, mis võimaldab väiksel hulgal inimestel saavutada suuri kasumeid, see on täiesti ebatõhus, mõjutab territoriaalset ühtekuuluvust, surub hinnatõusud tarbijale peale kui meil on selline konkurentsidogma, siis äh, paljud äh, need veoautod, mis on Euroopa teedel, on tühjad, me müüme rohkem energiat, kui toodetakse, vaadates äh, milline on kulu sellest ettevõtetele ja tarbijatele, kui Euroopa Liit tahab liikuda kahekümne esimese sajandisse, mitte tagasi üheksateistkümnendasse, peame me ütlema ei sellisele konkurentsile ja jah täiendavusele. selliste infrastruktuurimudelite rahastamine tähendab seda, et peame vaatama äh, tõsiselt neid tänaseid ettepanekuid, mis tunduvad aja raiskamisena. vaadakem, mida me teeme, me erastame äh, tulud, samas äh, natsionaliseerime riski. me peame leidma süsteemi, mis aitab Euroopa kodanike otserahastamine Euroopa Investeeringute Pangalt infrastruktuuri nii, et erapangad maksavad taasfinantseerimise eest Keskpanga kaudu me peame lõpetama selle, et hetke finantsolukord äh, lämmatab hetk Euroopa majandust. aitäh, härra Morganti, palun. aitäh, härra juhataja. leian, et äh, projekti võlakirjade ettepanek on positiivne, see aitab rahastada infrastruktuuri arendamist Euroopas, leian, et see kakssada kolmkümmend miljonit äh, on üsna madal summa, arvestades, millised on vajadused pilootfaasis. mulle tundub, et eh, nende rahadega saame rahastada ainult umbes kümmet projekti, aga sellest ehk piisab selleks, et näha, kas eh, sellist tüüpi meetod suudab ligi meelitada investeeringuid, selleks parandada transpordi ja energiavõrgustikke ning muid infrastruktuure usun, et välja valitud äh, projektid peavad olema hoolikalt valitud, neid peab hoolikalt ka hiljem hindama, me ei tohi lubada, et äh, avalikku raha investeeritakse riskantsetesse projektidesse, mis äh, ei too piisavat tulu. härra Soosa Wagner järgmiseks. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, kõik vaatavad pankade poole, jällegi öeldakse, et äh, nemad on äh, sotsiaalsfääri elumahl, aga peame siiski äh, meeles pidama, et keha ei koosne mitte ainult verest, vaid ka organitest ja liigestest ja selle sotsiaalse keha liigesed, mida me kutsume Euroopaks, on need tema transpordivõrgustikud ja energiainfrastruktuur. ja sellisena, nii nagu siin kojas ka täna pärastlõunal on öeldud, on oluline, et me suudame mobiliseerida õige rahastuse, eriti just avaliku rahastuse, ja see on siin võimalus, kuidas ületada see olukord, kus on kõrged võlad, kuidas mobiliseerida rahastamist õigetel eesmärkidel, eriti just sellistesse projektidesse. suur aitäh raportööridele nende poolt tehtud töö eest, suudan, tahan tänada ka komisjoni selle eest, et on antud selge hoog sellele projektile aitäh, härra Kariga Polledo, palun. härra juhataja, kolleegid, härra volinik, Jürgen Ferm on eelarve eestkõneleja, aga ka inimene, kes on väga professionaalselt lähenenud oma raportitele, siin on järjekordne hea näide sellest. arvestades, et millised on hetke eelarveraskused, äh, on innovatiivsete finantsinstrumentide kasutamine äärmiselt oluline. surekomisjoni diskussioonides, mis viimase kaheteist kuu jooksul aset on leidnud, on Euroopa Parlament näidanud, kuivõrd oluline on need uued finantsinstrumendid sisse viia selleks, et kompenseerida puudujääke, mis tulenevad traditsionaalsetest allikatest rahastamisest. energiavõrgustikud, transpordivõrgustikud ja nii edasi nendesse peab minema investeeringud ja summad, mida nad vajavad, on aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend poolteist triljonit. arvestades, kuivõrd keerukas on erainvestoreid saada sellistesse projektidesse, saab oluliseks see, et pilaatfaas töötab hästi. Euroopa Nõukogu, äh, ministrite nõukogu arvamused projektivõlakirjade kohta Euroopa ühendamise rahastu kohta näitavad, kui oluline on see raport. tegemist on Euroopa projektiga, millest äh, tuleb uut rahastust projektidele, mis toovad äh, uut lisaväärtust Euroopa Liidule. enamik muudatusettepanekuid, äh, mida esitati, on nõukogu poolt erinevates kolmepoolsetes läbirääkimistes heaks kiidetud, usun, et see läheb esimesel lugemisel läbi ja projekt algab hoogsalt hindamise küsimuses äh, äärmiselt oluline on, et Euroopa Parlament äh, saab komisjoni vahearuande kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskel ning äh, me peame saama parandada projekti kahe, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teises pooles, kui see vajalikuks osutub. aitäh, härra Elka Troi! aitäh, härra juhataja, daamid ja härrad! alustuseks tahaksin tänada raportööri ja kõiki, kes on seotud selle raporti koostamisega. Alu-, arutame siin küsimust, mis on juba tükk aega olnud ettevalmistamisel, projektivõlakirjad, see on hea katse, kuidas siduda majanduses eksisteerivaid eravahendeid selleks, et suurtesse projektidesse investeeringud toimuks, seda siis otseselt ja kaudselt eh, ning see kõik panustab majanduskasvu. tahan, et eh, meie head kavatsused ka vilja kannaksid Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu, kus peab olema segu avalikust ja erainvesteeringutest. me peame alguses olema tagasihoidlikud, kakssada kolmkümmend miljonit on siin kõrvale pandud, kaks-kolm projekti ehk saavad siit toetust natuke, sest on juba vahet, aga lihtsalt üks näide kui me vaatame Euroopa üleseid võrgustikke, kui me tahame need saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend, on meil vaja viissada miljardit. nii et äh, oluline on see, et sellest ei saaks äh, alibi äh, selles ins-, innovatiivses instrumendis selleks, et tegelikke rahasid ei antaks enam, meil on vaja näha äh, laenusid, äh, näiteks ühtse Euroopa, Euroopa ühendamise rahastu peab tegutsema hakkama, inimesed äh, peavad ka võtma vastutuse erinevatel tasanditel. aitäh, proua Valen, palun! suur aitäh! kolleegid, ma arvan, et äh, majanduskasv on nüüd jõudnud meie arutelude eesliinile me peame aga arvestama sellega, et majanduskasvu tekitavad turud, mitte institutsioonid või seadusandjad. kui me tahame kasvu, siis me peame toetama turge. kui me tahame kiirendada äh, infrastruktuuride arendamist selleks, et äh, parandada konkurentsivõimet ja siseturgu, peame kasutama eelarvet äh, pikaajalisteks investeeringuteks. uued mehhanismid nagu Euroopa ühendamise rahastu, peaksid olema eeskätt kasutatavad, et toetada telekomi ja infrastruktuuri, nii et me ei moonutaks turgu ja tõmbaksime ligi erainvestoreid, mitte lükates neid eemale, tekitades ebaausat konkurentsi avaliku ja erasektori raha vahel tarvis on ka hindamist ja heakskiitmist pärast pilootfaasi, tarvis on ka Eh, institutsioonide poolset toetust eh, tegelikele huvirühmadele. osaks eh, lahendusest on ka finantsvõimendus avaliku sektori poolt ja möödas on see aeg, kus me saame usaldada üksnes toetusi. aitäh, härra Turmas, palun suur tänu, president volinik härra Hoier. ma arvan, et äh, olulised on äh, keskkonnakriteeriumid selles algfaasis. me peame tagama, et äh, infrastruktuur, mille me loome, ei vii meid eemale keskkonnaeesmärkidest. üks nõrk külg, mida mina näen, seisneb selles, et praegu ei ole ette nähtud suuremaid taastuvenergia projekte Euroopa ühendamise rahastuga seoses me räägime üksnes transpordi eh, infrastruktuurist ja ei ole üldse selge, kuidas kavatsetakse edasi arendada taastuvenergiat. hiljuti müüs energiafirma tuulepargi Taani pensionifondile. see näitab, et on eh, võimalik et algfaasis ettevõtjad eh, haldavad riski ja järgmises faasis eh, annavad asja edasi teistele investoritele. see võimaldab luua ka taastuvenergia projekte, ma arvan, et parlament ja komisjon peaksid tegema koostööd, tagamaks, et järgmises eelarves oleks raha ette nähtud ka just sellistele projektidele. aitäh, härra Faimon! president, daamid ja härrad, praegu äh, arutatav raport on uus finantsinstrument, äh, mis äh, võimaldab võlakirjadega rahastada infrastruktuuriprojekte. mina olen üldiselt skeptiline selliste algatuste suhtes, sest need suurendavad riikide ja investorite võlakoormat. praegusel hetkel on juba nad liigselt võlaga koormatud selleks, et äh, muuta äh, raha saamine lihtsamaks äh, võlgade surnamise eesmärgil ei ole õiges suunas liikumine. ma toetan ka muudatusettepanekut, mis nõuab, et arvestatakse kliimamuutustega, aga ma ei saa täpselt aru, kuidas ta on võimalik saavutada transpordi, infrastruktuur ja kliimamuutused on äh, täiesti omavahel äh, mitteseotud probleemid ja ebaselgelt äh, defineeritud kriteeriume ei tohiks äh, tekstis kasutada, aitäh. härra Martin. palun, teil on sõna. aitäh. alati, kui härra Toomas sõna võtab, on see väga arukas aga oleks hea, kui tema öeldu avaldaks suuremat mõju Euroopa poliitikale. loomulikult äh, projekti võlakirjad on äh, kasulikud, aga üksnes juhul, kui äh, nad luuakse jätkusuutlikult ja on olemas piisavalt poliitilist tahet nende toetamiseks. aga praegu võib juhtuda, et me tagame riske, mille üle meil puudub poliitiline kontroll. kolm tuhat kaheksasada kilomeetrit Äh, raudteevõrgustikke on äh, Saksamaal vaja, aga meil on selliseid võrgustikke vaid mõnisada kilomeetrit, sellepärast et paljud kodanikud on nende vastu. poliitikutena peame välja pakkuma ideid ja pakkuma välja ühiseid TNT koridore, mitte vaid äh, lairiba või lühikesi ühendusi ja võib-olla äh, tarvis ka maanteid, aga selleks on äh, tarvis äh, tunduvalt kaugele ulatumavat planeerimist kui praegu. aitäh, edasi härra Baltšitis. suur tänu! tahaksin tänada kolleegi, raportööri Jüran Färmi temapoolsete pingutuste eest ja ka komisjoni kes on kuulanud Euroopa Parlamendi soovitusi seoses projekti võlakirjadega. projekt Euroopa kaks tuhat kakskümmend ähm, loob väga ambitsioonikad eesmärgid. Need on olulised infrastruktuuriprojektide arendamisel, aga energiasüsteemid on äh, amortiseerunud äh, transpordivõrgustikus on puudu olulistest äh, ühendustest ja kõik see nõuab tohutuid äh, investeeringuid, mida ei saa ainult teha riigieelarves, seepärast on tarvis ka erasektori rahastamisvahendeid. peame arvestama ka praeguse majanduskliimaga, mis ei aita just lihtsalt ligi tõmmata erasektori raha projekti võlakirjad ähm, näevad ette suhteliselt väikese summa, kakssada kolmkümmend miljonit eurot, aga ootame positiivseid investeeringuid äh, ka erasektorilt ja seepärast on see väga teretulnud ja peaks äh, looma stiimuleid väga tähtsate infrastruktuuriprojektide arendamiseks üle kogu Euroopa, mis on väga tähtsad eriti isoleeritud äh, piirkondadele ilma selliste asjadeta Euroopa siseturg ei saa täiuslikult toimida. aitäh, eh, edasi härra De Backer. suur tänu me kõik teame, et Euroopa transpordivõrgustikud ei ole kaugeltki äh, täielikud tarvis on äh, säilitada vajalikud investeeringud äh, nendesse võrgustikesse. projekti võlakirjad on äh, üks võimalus selleks. liikmesriikidel on üha raskem rahastada selliseid infrastruktuuriprojekte ja ka samas on olemas kasutamata kapitali, mille me peame mobiliseerima erakapital koos äh, Euroopa-poolse rahastamisega aitab paljugi saavutada. kakssada kolmkümmend miljonit on vaid algus, äh, seda saab kasutada väiksemate projektide rahastamiseks ja äh, lahendamaks äh, teatud küsimärke, mis on veel tehnilisest küljest üles jäänud selleks, et seejärel minna projekti võlakirjadega täieliku rahastamise suunas. aitäh ja nüüd äh, proua Manner lugupeetud äh, volinik, nagu siin on mitu korda öeldud, on väga oluline, et meie Euroopas anname omapoolse panuse toimivaks infrastruktuuriks, see on väga oluline ka meie majanduse edu jaoks väga oluline on ka see, et me tulevikus suudaksime ka paremini ära kasutada nii era- kui ka avalikke vahendeid, ühendades neid nendes tegevustes. ja me peaksime ära kasutama erinevaid olulisi rahastuid. üks on on ka näiteks äh, erinevad piirkondlikud arengufondid, Euroopa ühendamise rahastu, on need, mille kaudu me saaksime rohkem ellu viia selliseid projekte. me peaksime vaatama Euroopat laiemalt äh, taristute mõttes. liiga palju me oleme rääkinud Kesk-Euroopast, siis me peaksime arvesse võtma ka Põhja-Euroopa vajadusi, suur tänu. <clears throat> suur tänu nüüd on vaba mikrofon ja proua Angelilli. Grazie presidente, l'avvio dei project bond. suur tänu. projekti võlakirjade kasutuse, kasuta, kasutusele võtmine on väga oluline, sest see aitab äh, tekitada lisakasvu. tegemist on pilootprojektiga ning ehk me oleme olnud liigagi ettevaatlikud selles osas vaadates äh, vajalikke vahendeid, mis on vähem kui viis miljardit äh, eurot kahekümne seitsmest liikmesriigist, kuid siin on ka lisavõimalus tuua sisse eravahendeid äh, infrastruktuuriprojektidesse investeeringuteks, selleks, et muuta Euroopa majandus konkurentsivõimelisemaks ja luua uusi töökohti. ma olen nõus nendega, kes on öelnud, me peaksime väga äh, hoolikalt hindama erinevate programmide võimalikke tulemusi, vaadates valitud projekte, kuid peale esialgset pilootfaasi me peaksime vaatama ka auahnemaid, suuremaid projekti, mis annaksid meile võimaluse saavutada tegelikku arengut Euroopas. suur tänu ja kolleeg Konradi. suur tänu. täna hommikul me juba kuulsime, mida Küprose eesistuja ütles, väljendas oma kindlust, et me suudame paremini edasi arendada transpordivõrgustikku ja energiavõrgustikku, mille jaoks läheb vaja lisavahendeid, et need, mis on olemas, ei ole piisavad me saame selliste võrgustike abil äh, tekitada täiendavat kasvu, pakkudes ka investeerimisvõimalusi. tegemist on võimalusega siis luua rohkem töökohti ja arendada rohkem jätkusuutlikku kasvu. meil on vaja täiendavaid vahendeid selleks, et neid eesmärke saavutada. loomulikult erasektor ei lähe projektidega kaasa, kui nad ei näe, et liikmesriigid siia investeerivad, et meil on sellekohased võimalused nüüd olemas selleks, et arendada seda tegevust edasi. suur tänu, härra Kozlovski! suur tänu! ma tahaksin õnnitleda äh, raportööri, sellepärast et ta valmistanud ette väga huvitava raporti ja ma olen teiega nõus selles suhtes, mida te olete öelnud, et mitmepodaalsed transpordikoridorid on võtmeks, kui me tahame tihendada oma sideme teiste riikidega. meie investeerimiskulud energiavõrgustik on väga kõrged ning seega me peaksime kaasama rohkem siin ka erasektorit. sellisel viisil me suudame saavutada edu. projekti võlakirjade idee on väga väärtuslik ning seda tuleb äh, sügavalt analüüsida ma olen kindel, et pilootprojekt annab meile ka täiendavat informatsiooni selle kohta, mida arvab meie tegevusest erasektor. ma loodan ka seda, et uued investeerimisvõimalused kaotavad ära erinevused erinevate Euroopa piirkondlike vahel, vahel sellepärast, et sellisel viisil me saavutame parema konkurentsivõime igal pool. suur tänu ja proovige ka! etapa pilot a inițiativei europa două projekti võlakirjade pilootfaas tuleb käivitada selleks, et äh, valmistada ette ka Euroopa ühendamise rahastut sellisel viisil, nagu me tahaksime seda näha aastal kaks tuhat kaksteist kuni kaksteist kolmteist tuleb äh, Äh, pilootfaasi ka toetada, tehes seda erinevate projektide põhjal. ning sellisel viisil me saaksime ära kasutada TEN-T eelarves kuni kakssada miljonit eurot. ja kuni kümme miljonit eurot tuleb TEN-E projektist. Euroopa Investeerimispank äh, vajab eelarvevahendeid ja need tuleks kasutada siis vastavalt äh, Äh, panga poolt hinnatavatele projektidele, mis on siis piisavalt head ja lihtsalt rakendatavad. liikmesriigid peavad need oma taotlused saama, saatma sisse kolmekümne esimeseks äh, detsembriks aastaks kaks tuhat kolmteist ja keerulised projektid, äh, nende avaldused tuleb saada kolmekümne esimeseks detsembriks aastal kaks tuhat neliteist. suur tänu ja härra Paška. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážený pán... Suur tänu lugupeetud äh, president, härra volinik, investeerimispanga president, äh, ma olen, selles ei ole mingit äh, kahtlust, meie majandus vajab tõuget selleks, et raskusest üle saada. innovatiivsete vahendite kasutamine aitab energiasektoris ellu viia olulisi projekte ning sellisel viisil me saavutame ka edasist majanduskasvu me saame siin hinnata uute mehhanismide võimalusi pilootfaasi käigus ja me peaksime asjaga minema ettevaatlikult edasi. Euroopa Investeerimispank ja äh, komisjon peaksid tegema koostööd sõltumatute ekspertidega, tagamaks, et see süsteem oleks jätkusuutlik ja tõhus ning peaks olema seotud ka miinimummäära riskidega. kui meil on tegemist uute investeerimisvõimalustega, siis me ei peaks nende jaoks looma uusi vahendeid, vaid me peaksime äh, arvestama uute investeeringutega ja nende hea tootlusega. suur tänu! praegusel hetkel me näeme, et on vajadust toeta investeeringuid transpordi, energia ja IKT süsteemidesse ning ma usun ka seda, et Euroopa kakskümmend kakskümmend algatus, mis puudutab projekti võlakirjade kasutamist, sellisel viisil me kindlasti saame täiendavaid vahendeid ka erasektorist. seda me peaksime tegema niipea kui võimalik selleks, et äh, Euroopa majandust taaselustada. pilootetapp on kindlasti väga kasulik, sest sellisel viisil me, investorid näevad, millisel viisil äh, projektid võlakirjad toimivad ning see oleks ka võimaluseks hinnata nende instrumentide tegelikku mõju enne rakendumist. kasutades siin ka Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Liidu koostööd, me näeme siin, et projekti võlakirjad on usaldusväärsemad, vähendas investorite riske. viimase aasta jooksul on EIB pakkunud väga palju toetust ka minu kodumaale, pakudes rohkem kui kolm koma kaheksa miljardit eurot, mis läheb, läheb infrastruktuuri arenguks, suur tänu! aitäh ja nüüd äh, härra Hoiar, palun! President. aitäh, president. tahaksin tänada ka parlamendisaadikuid eh, selle eh, üksmeele eest ja toetuse eest sellele algatusele ja toetusele meie, toetuse eest meie pangale, mis mängib väga olulist rolli selle algatuse elluviimisel. tegemist on väga ambitsioonika projektiga, töö selle kallal nüüd algab ning me peame tegelema sellega usinalt ning me peame olema valmis Äh, kõik, äh, kogu selle programmi äh, panema proovile, peame seda hindama ja ma tahan teile kinnitada, et pank on valmis osalema selles olulises läbivaatamises suhteliselt lühikese aja jooksul. me ei taha seda uut instrumenti halba valgusesse seada, me soovime selle edu, see tähendab, et me lähtume väga selgetest kriteeriumitest Need on need võrdlusalused, mille alusel me hindame selle vahendi edukust. üks Euroopa Investeerimispanga eeliseid on see, et me ei ole ainult pank, äh, meil ei ole ainult palju kapitaliturgude küsimuses kvalifitseeritud inimesi, me oleme ka pank, Äh, mis tugineb väga sügavatele oskusteadmistele inseneriteaduste ja loodusteaduste vallas ja seda on tihtipeale vaja, äh, sellepärast et kui me tahame kinni pidada oma põhimõtetest, siis on väga oluline, et me kontrollime neid tooteid, mida me esitame. me, et me kontrollime neid nii tehnilise äh, külje pealt kui ka rahalise külje pealt ja seda Euroopa Investeerimispank teebki selles protsessis ja tuleme ta pärast tagasi teie ette aru andma. ja täiesti õige on see, et kui öeldakse, et projektide laenu tagamisfondi kaudu ei oleks, ei ole võimalik kõiki projekte äh, Äh, rahastada ja tulevikus, kui me planeerime rahastamist, peaks olema võimalik äh, rahakasutust ka ümber suunata selleks, et kiiremini reageerida. kui me saaksime juba praegu kiiremini reageerida, siis saaksime ka teatud probleemid ära hoida. see on üks küsimus, mida me parlamendi, nõukogu ja komisjoniga koos peame läbi arutama ja seda ka pangad kaasama. pangad kohe kindlasti jäävad veel tuuleenergia valdkonnas eh, nii Läänemerel kui ka Põhjamerel siiski aktiivseks ja nüüd viimane küsimus, mis puudutab äh, projekti võlakirja erasektor Äh, äh, erasektori kapital annab äh, tulu ning seetõttu on see väga oluline, sellepärast et laenud, laenuvõime tõhustamine ei ole erasektorile sada protsenti tagatud, erasektor tagab kõige paremini, et need projektid on siiski nii majanduslikult ka ja finantsmõttes usaldusväärsed. nii et, et sellest sõltub väga palju projekti võlakirjade edukus. aitäh ja nüüd härra Rehn aitäh, president, lugupeetud saadikud liituksin härra Hoieri tänusõnadega, tahaksin teid tänada väga sisuka ja konstruktiivse arutelu eest ja samuti tahaksin teid tänada selle tugeva toetuse eest, mida olete üles näidanud Euroopa kaks tuhat kakskümmend projekti võlakirjade algatusele Äh, asja mõte on stimuleerida erasektori investeeringuid läbi äh, äh, riski jagamise avaliku sektoriga investeeringud, milles osalevad ka EIB ja komisjon. niimoodi saab siis osaleda laiaulatuslike infrastruktuuriprojektide investeeringutes. nüüd on väga oluline, et me hakkaksime astuma konkreetseid samme. komisjon ja Euroopa Investeerimispank allkirjastavad koostöölepingu niipea kui võimalik. pärast seda, kui me oleme kui nõukogu juulis selle ettepaneku vastu võtab. mis puudutab nüüd konkreetseid projekte, siis nii palju, kui mina aru saan, siis Euroopa Investeerimispank on äh, juba, nende poole on juba pöördutud ja juba äh, siis äh, osaletakse mitmetes projektides transpordi, energeetika ja kommunikatsioonisektoris selleks ja ilmselt siis peatselt ka allkirjastatakse need projektid. loomulikult me teame, et pilootfaasi eelarve on ainult kakssada kolmkümmend miljonit eurot. see tähendab, et me peame kasutama seda lõppfaasi selleks, et suurendada investeeringuid majanduskasvu äh,, Äh, peame sellele pöörama tähelepanu järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, on vaja rohkemaid investeeringuid transporti, kommu-, äh, kommunikatsiooni, keskkonnasõbralikku majanduskasvu ning äh, see pilootfaas peab sillutama teed siis suuremale panusele ka Euroopa Liidu eelarvest. meie arvates on projekti võlakirjad oluliseks osaks Euroopa ühis, ühendamise rahastus alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja see on väga oluline näide, kuidas me keskendume majanduskasvule ja investeeringutele järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. president, lugupeetud saadikud, Euroopa Liidu liikmesriikide kohustused, Euroopa Liidu kohustused tervikuna Äh, mis on seotud praeguse kriisiga, majanduskasvu äh, tekitamise ja töökohtade loomisega, on väga olulised ja peavadki olema, sellepärast et iga Euroopa kodaniku heaolu sõltub Euroopa kui terviku heaolust praegu on liikmesriikides käimas keerulised arutelud nendest poliitik-, meet-, poliitilistest meetmetest, mis on vajalikud ning nende arutelude taustal on äärmiselt oluline, et me suudaksime tõestada Euroopa hüvesid oma kodanikele väga konkreetselt ning teha seda nii kiiresti kui võimalik. see on veel üks põhjus, miks projekti võlakirjade algatus on olulisel kohal meie üldises Euroopa majanduskasvu strateegias, aitäh! aitäh ja härra Ferm lõpetusena. oi, vabandust, unustasin ära härra Mavro Jannise. president, lugupeetud saadikud äh,, austades täiel määral ka teisitimõtlejaid, leian ma siiski, et praegu oleme me siiski saavutanud üsna laiapõhjalise üksmeele sellise uuendusliku seisukoha osas. tahaksin teid kõiki tänada selle väga konstruktiivse arutelu eest. mõned teist on öelnud, et kakssada kolmkümmend miljonit on üsna väike summa. aga nagu ma alguses juba ütlesin Äh, see summa peaks olema hoovaks suurematele investeeringutele tulevikus. mitmed teist rõhutasid, et me peame projekte hoolikalt valima ja ma olen teiega selles osas täiesti nõus. samuti peame me tagama pikemaajalise lisandväärtuse Euroopa tasandil ma usun, et nii äh, Euroopa Investeerimispanga äh, Eh, president kui ka komis-, eh, voli-, volinik Rehn on meile andnud selles osas eh, tagatisi. ma olen nõus nendega, kes rõhutasid seda, kuivõrd oluline on hindamine. järgmised sammud loomulikult on väga olulised. kui parlament ja nõukogu on teksti heaks kiitnud, siis me saame hakata tegelema pilootfaasi elluviimisega me tahaksime, et projekte hakatakse rahastama nii kiiresti kui võimalik, et me saaksime hinnata, kuidas suhtuvad sellesse algatusse turuosalised. samuti on väga oluline, et Komisjon ja Euroopa Investeerimispank säilitavad tiheda dialoogi nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukoguga. just nimelt sellises algfaasis see, mida me õpime pilootfaasis, sellega me arvestame ka järgnevate faaside jooksul, suur aitäh! ja nüüd lõpetuseks härra Ferm. aitäh! tahaksin tänada selle väga huvitava arutelu eest ja lõpetaksin mõne märkusega. kõigepealt, kas seda instrumenti on vaja? minu arvates eh, ebapiisavad investeeringud on Euroopas üks väga pea, oluline probleem ja see ei ole ajutine probleem Äh, praegune kriis on äh, selle probleemi lahendamise muutnud veelgi keerulisemaks ning seetõttu ma leian, et meil on vaja uusi täiendavaid vahendeid. nüüd, äh, milliseid projekte hakatakse rahastama, ma olen härra Hoieriga nõus selles osas, et me peaksime keskenduma rohkem arenenud turgudele, aga tahaksin tänada härra Hoierit ka selle eest, et niimoodi me saaksime tulevikus oma haaret laiendada, see on ka väga oluline kriteeriumite osas härra Turmes ja mõned teised äh, rääkisid siin taastuvenergia toodetest ja muust. jah, ma olen nõus, arutame seda uue finantsraamistiku raames, äh, vaatame, kuidas me saame välja töötada rahastamisvahendeid, äh, nendeks ma olen sellele ideele täiesti avatud ma arvan, et kõige olulisemaks arutelu teemaks on olnud ohud. ma tean, et mõnedes liikmesriikides, ka minu koduriigis on sellesse algatusse suhtutud üsna vastumeelselt, aga ma arvan, et tänane arutelu vähendab nende muret. me ei riski põhjendamatult maksumaksjate rahadega ja meil tõesti on vaja neid täiendavaid vahendeid. kas me sotsialiseerime seda riski ka erakapitalile? kui me saame nende vahenditega Äh, mobiliseerida ressursse, mis äh, muidu jõuaksid spekulatiivsetele äh, turgudele, siis võidavad sellest ju siiski kõige rohkem just nimelt maksumaksjad ja ma arvan, et need riskid on rangelt piiratud. ei ole mingeid ka, mingit täiendavat vastutust, kakssada kolmkümmend miljonit toetust, mis toob kaasa suuremad investeeringud, võib-olla miljardid Äh, ma arvan, et see on äh, äh, väga hea lähenemine ning lõpetuseks tahaksin tänada eelarvekomisjoni sekretäriaat selles komisjonis on teinud tõesti fantastilist tööd ja ka minu enda kontoripersonal, aitäh! aitäh, härra Ferm, aitäh volinikule, aitäh härra Hoierile, aitäh härra Mavrojannisele teema on lõpetatud ja arutelu on homme, äh, hääletus on homme keskpäeval. ja nüüd jõuame